rääkida koostöö tõhustamisest. ja kõigepealt saab sõna raportöör härra Tarden, viieks minutiks, palun. suur tänu, härra juhataja, kallid kolleegid. kui me selle otsuse vastu võtame, siis äh, me oleme endise tööturuasutuste platvorm, mis oli mitteametlik, teinud ametlikuks. on selge, et töökohtade loomine ei ole tööturuasutuste ülesanne, aga see on äh, liikmesriikide ülesanne äh, kasinuspoliitika on aga tähendanud seda, et seda ülesannet on väga raske täita. aga tööturuasutused mängivad väga olulist rolli tööpuuduse vastases võitluses ja kahe, kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide Äh, täitmisel, mille eesmärgiks on siis tööhõive tõstmine seitsmekümne viie protsendini. Euroopas praegu tööpuudus on peaaegu kakskümmend viis protsenti teatud piirkondades, teatud liikmesriikides ja igasugused algatused koostöö hoogustamiseks selles valdkonnas on teretulnud. uus tööturuasutuste võrgustik ähm, aitaks näiteks äh, tuua sisse võrdlusalustel põhinevad praktikasüsteemid ja nii edasi ja aitaks kindlasti tööpoliitikat rakendada Äh, kõikide poolt ja selle eesmärgiks on töö äh, puuduse vähendamine kõikides elanikkonnagruppides ja eriti haavatavates gruppides. me tahame võid, võidelda struktuurse tööpuuduse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. Äh, see, need tööturuasutuste võrgustiku eesmärgiks oleks toetada kõige haavatavamaid elakonnagruppi me tahame parandada tööturu toimimist euroopa liidus ja selle integreerimist me tahame toetada geograafilist mobiilsust ja professionaalset mobiilsust võrdsetel tingimustel selleks et vastata tööturu äh, vajadustele siin ja seal see võrgustik äh, aitaks äh, neid riike kus on pädevustest puudu ja aitaks paremini pä jagada pädevaid töötajaid liikmesriikide vahel selle võrgustiku eesmärgid on muidugi ambitsioonikad äh, sellega kaasneb ka analüüsi äh, andmete vahetuse kogemuste vahetuse ja juhi roll selleks et seda missiooni täita peavad kõik liikmesriigid äh, olema kohal läbirääkimiste laua taga ja ainult kui on hea koostöö turuasutuste vahel saadab meid edu ja seega kõikide osalemine läbirääkimistel on väga oluline punkt meie aruteludes. mil-, kuidas tõlgendada e, õigusliku aluse mm, alaseid arutelu selle kohta, kas see võrgustik peaks olema kohalik või vabatahtlik. meie arutelud, me oleme näinud seda, et lähevad äh, lahku parlamendikomisjoni ja nõukogu õigusteenistuste seisukohad ja seega on nõukogu lisanud ühepoolse deklaratsiooni eh, kus nad täpsustavad milline on nende tõlgendus et kõik peavad osalema aga vabatahtlikult. euroopa parlamendi tööhõivekomisjon tahab samuti esitada oma öö, eh, dokumendi öö, eh, oma tõlgenduse kohta ehk kõik peavad öö, osalema kohustuslikus korras sellepärast et sellest sõltub kogu selle ettepaneku lisandväärtus. isegi ma tahaksin rõhutada seda, et äh, see tekst äh, peaks, äh, võetakse vastu, aga tegelikult ei ole suurendanud usaldusväärsust institutsioonide vahel. võrkude vaheline koostöö. see on võimalik ainult siis, kui tööturu osapooled, kohalikud omavalitsused ja tööhõiveteenistused teevad koostööd ja ka teised huvipooled. koostöö mida tehakse ka teiste Euroopa Liidu institutsioonidega, on oluline. komisjoni sekretariaadiga, kus on vaatleja, kellel on vaatleja staatus selles võrgustikus. ja nende osalemine kohtumistel on siis piiratud. me nägime, et selles otsuses ei räägita mitte ainult koostööst kõikide osalejate vahel, vaid äh, me tahame ühtlustada ka võrgustiku tegutsemist liikmesriikides äh, ja kus on tegemist föderaalriikidega, äh, kus on mitu tööturuametit, et ka nemad omavahel koos teeksid, näiteks nagu Belgias. tegemist on Euroopa Komisjoni hea algatusega ja Euroopa Parlament ja Nõukogu, kui nad sellele pühenduksid, võiksid selle mandaadi ajal jõuda kokkuleppele vaatamata erimeelsustesse, ma tahaksin tänada variraportööre ja komisjoni esimeest äh, Pervanche Peresit, äh, kes on näidanud üles suuri ekspertteadmisi selles küsimuses ja kõiki kaastöötajaid tahaksin tänada. lõpetuseks, see uus Euroopa äh, sotsiaalpoliitika uus element ja neid ei ole väga palju, annab meile tõelise hoova võidelda tööpuuduse vastu, eriti noort, tööpuuduse vastu noorte inimeste seas ja sellega lõpetaksin, suur tänu suur tänu, härra kolleeg ja komisjoni nimel volinik Andor, palun. president, honorable members of the European austatud president, austatud parlamendisaadikud, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri härra Dardeni ning variraportööre töö eest, mida te olete ära teinud riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamise valdkonnas. selle ettepaneku vastu vastuvõtmisega me saadaksime tugeva signaali selle kohta, et Euroopas me tõesti kasutame ära kõik võimalused selleks, et võidelda tööpuuduse vastu. see tugevdaks tööturuasutusi Euroopas, see tõhustaks koostööd ning poliitika koordineerimist Euroopa Liidu tasandil. riiklikud tööturuasutused töötavad selles suunas, et parandada Euroopa tööturu toimivust, kindlust Euroopa poolaasta raames kaks tuhat kolmteist said kaheksa liikmesriiki riigipõhiseid soovitusi, mis puudutasid riiklikke tööturuasutusi ning ilmselt kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Euroopa poolaasta raames esitatakse täiendavalt selliseid soovitusi. riiklikud tööturuasutused mängivad keskset rolli selleks, et ellu rakendada noorte garantii kõigepealt peavad noored ennast äh, võtma arvele riiklikes tööturuasutustes äh, selleks, et osaleda noortegarantiis ning äh, tööturuasutused peavad ellu rakendama konkreetseid algatusi, nagu näiteks ühise võrdlusaluse põhise süsteemi pakkumaks võrgustiku liikmetele ka vastastikust abi ning tuleb ellu rakendada strateegilised meetmed selleks, et ajakohastada riiklikud turuasutused. see kõik peaks aitama parandada nende tulemuslikkust ning pakkuda neil paremaid teenuseid eh, töökoha otsijatele. see eh, meie eh, ühepoolne avaldus, mis rõhutab vabatahtlikku osalust Ehm, on see avaldus, ehm, millega tuli välja ehm, komisjon, nõukogu komisjon sellist seaduslikku, õiguslikku tõlgendust ei jaga. seega nõukogus, kui see õigusakt vastu võetakse, kavatseb komisjon tulla välja avaldusega, mis selgelt ütleb välja, milline on meie õiguslik analüüs ja tõlgendus ning äh, loomulikult ka äh, parlamendil on äh, võimalus selline avaldus esitada. oluline on täna otsus langetada ning hea seista selle eest, et see ka ellu rakendatakse. see on see, mis on oluline Euroopa Liidu kodanikele, nendele, kes otsivad tööd ja see on oluline ka tööandjatele ehm, kõik ootavad riiklikelt tööturuasutustelt kvaliteetseid teenuseid, tõhusaid teenuseid ja seetõttu kutsun üles teid, Euroopa Parlamendi saadikuid, see ettepanek heaks kiitma. suur tänu, härra volinik Andor ja nüüd fraktsioonide nimel räägid kõigepealt härra Peker kaheks minutiks. rahvapartei nimel, suur tänu, härra juhataja, härra volinik, kõigepealt suur tänu raportöörile, härra Tardenile äärmiselt tõhusa ja konstruktiivse koostöö eest. koostöös äh, raportööriga sain Rahvapartei fraktsiooni poolt äh, osaleda ja ellu viia komisjoni algatatud äh, tööturuasutuste võrgustiku loomise ja selles aitas muidugi kaasa ka proua Peres. me näeme täna, et, et oleme loonud veel ühe suurepärase instrumendi võitluses tööpuudusega ja seda juba ennetuses tööturul. see on väga oluline lisasamm. mul on väga hea meel, et oleme leidnud termini sellele, mm, sellele põhimõttele, mudelile, millest kõik liikmesriigid saavad õppida. noorte tagatis äh, noorte väljaõppetagatis, mida kasutame Austrias, seda peaks ikka teised kasutama. ka meie Austrias saame muidugi palju õppida teistelt riigilt, nagu näiteks Skandinaavia riigid, kes hoolitsevad selle eest, et ka vanemad töövõtjad osaleksid täielikult tööturul, mitte et neid kiusataks töökohal nii palju, et nad lahkuvad sealt mis veelgi olulisem riikide tööhõivetalitustes on need äh, välja töötatud kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed kriteeriumid selle hindamiseks, et äh, kasutada seda nimetatud bench learning põhimõtet. lisaks on mul väga hea meel selle üle, et Euroopa ähm, portaal Eurest see, et sinna on lisatud äh, tervelt tuhat uut äh, tööpakkumist ja ma olen väga uhke selle äh, ettepaneku üle. suur tänu, kolleeg, palun kolleeg Costello pooleteiseks minutiks. härra juhataja, ma tunnustan raportööri härra Tardenit tehtud töö eest lihtne põhjus, miks meil on kakskümmend kuus töötut, kakskümmend kuus miljonit töötut inimest üle kogu Euroopa. ja paljud neist ka äh, minu linnas Dublinis on, on see, et äh, ei ole piisavalt töökohti, me peame äh, minema kasinusmeetmetelt üle tööhõive arendamisele selle juures on väga oluline roll mängida ka tegelikult tööturuasutustel. Euroopa saab aidata tööturuasutusi, ähm, aidates neil teha koostööd on paljusid valdkondi, kus me saame seda teha, näiteks noorte garantii rakendamisel. Euroopa riiklike tööturuasutuste koostöö võimaldaks meil paremini äh, koos tegeleda tööturu probleemidega ja reageerida kiiremini. selline võrgustik võimaldaks paremat äh, koostööd sotsiaalpartneritega, ametiühingutega, vabaühendustega, kohalike omavalitsustega, et aidata inimesi inim-, tagasi tööturule samuti võimaldatakse tööhõiveprojektide elluviimist, mida on oluliselt rahastatakse näiteks Sotsiaalfondist ja teistest tõukefondidest. Iirimaal äh, viiakse praegu riiklike tööasutustes äh, läbi suuri reforme, mis tagavad esimest korda, et isiku esimene kontakt tööturuasutusega äh, aitaks ta tagasi tööturule. mul on hea meel, et Iirimaa võtab osa sellest uuest algatusest ja ma toetan ettepanekut, et kõik liikmesriigid peaksid selles võrgustikus osalema. suur tänu, proua kolleeg Costello ja palun härra kolleeg Benjon kaheks ja pooleks minutiks. suur tänu, juhataja. see otsus äh, näitab, kui oluline on üle-euroopaline koostöö äh, tööhõive vallas ja seda eelkõige praegu, kus tööpuudus on mõnedes liikmesriikides rekordtasandil ja mõned äh, elanikkonnasektorid on äh, kinni väljaspool tööturgu tööturuasutused on tohutu surve all, et nende probleemidega tegeleda ja mõned neist probleemidest on ühised kõikjal eh, Euroopas. me peame looma platvormi, et vahendada infot ja parimaid tavasid ja see aitab tugevdada ka praeguseid eh, formaalseid tõrgustikke ja samuti parandab koostööd eh, teiste partneritega nagu MKA ja parlament Euroopa algatused nagu noorte garantii aitab äh, samuti kaasa nagu ka äh, bench learning, mis võimaldab äh, kindlaks teha, millistes valdkondades tööturuasutused on tõhusamad. samuti võimaldab see paremat üleminekut väljaõppest tööturule ja ma äh, tõesti julgu-, ja see julgustab ka neid äh, noori inimesi, äh, kes ei tööta ega õpi, võimaldab neile juurdepääsu tööturule. mul on hea meel, et lõpptekstis ka räägib ähm, oskusteabe vähesusest ja sellest, et ei ole äh, selliste oskustega inimesi tööturul, nagu tööandjatel vaja on. me äh, peame tegema kõik äh, selleks, et noored, noored, noored inimesed saaksid sellised oskused, mis võimaldaks neil tööturul olla atraktiivsed ja see võimaldab meil ka töökohad ja töötajad viia kokku, seda ka liikmesriikide üleselt, see suurendaks tööhõivet ja ka Euroopa Liidu sisest liikuvust. selle võrgustiku loomine hõlbustab ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamist jätkusuutliku aruka kasvu jaoks. see on äärmiselt arukas ettepanek ja ma kutsun kõiki, kõiki saadikuid üles seda toetama, aitäh! aitäh, härra Benjan, palun proua Lambert pooleteiseks minutiks aitäh, juhataja. ka mina sooviksin tänada raportööre, raportööri ja teisi, kes selle dokumendi kallal töötasid, on tõsi, et kui me vaatame probleeme, mis seonduvad tööhõivega, siis on siin väga oluline küsimus äh, info kvaliteedist, mis tuleb äh, tööhõive tööturuasutustelt. see mõjutab väga oluliselt inimeste elu ja me peaksime meeles pidama, et juurdepääs kõrge kvaliteediga avalikele teenustele on väga oluline osa inimeste kaasamisest nii et on õige, et me peame õppima üksteise, üksteise kogemustest ja sellest on kindlasti kõigile suur kasu. ma arvan, et on äärmiselt oluline, et kõik liikmesriigid osaleksid ja ma leian, et need, need tülid, vaidlused, mis meil selle üle on olnud, on olnud äärmiselt pettumust valmistavad ja tegelikult peaks see ju olema lihtsalt äh, terve talupoja mõistusega mõistetav, et see on oluline, me peame andma inimestele äh, häid äh, kogemusi, ükskõik, kas see puudutab äh, noortegarantiid või või haavatavaid eh, inimgruppe või pikaajalisi töötuid. on oluline pidada nõu sidusrühmadega, ma arvan, et me kõik oleme nõus, et see lisaks väga olulise lisamõõtme sellele võrgustikule. see ei puuduta mitte ainult piirkondlikke ja kohalikke tööturuasutusi, vaid ka selliseid organisatsioone, mis esindavaid töötuid või haavatavaid töötajaid. nii et ma loodan, et me saame üle nendest algsetest raskustest ja jõuame väga konstruktiivse koostööni, aitäh! suur tänu, proua Lamberts. Mm, tundub, et härra Tsagnoh ei ole kohal, nii et palun, sõna on proua Zuberil. É evidente que o problema do desemprego é central e a tööpuuduse probleem on väga oluline probleem paljudele inimestele, kõige noortele Euroopa Liidus ja see probleem tuleb lahendada äh, seda seeläbi, et me investeerime eelkõige tootmisesse, tehnoloogiasse, ka teadusuuringutesse ja seda eelkõige neis riikides, kus tööpuudus on väga kõrge. ainult nii ja äh, seda koos ühenduses teiste meetmetega on võimalik luua uusi töökohti. on väga oluline, et ei hävitataks äh, iga päev äh, töökohti muidugi on võimalik, et äh, töötajaid lähetatakse ühest riigist teise, aga see süsteem on ebainimlik, kui sundida inimesi kolida teise riiki. see ainult süvendab äh, lõhesid äh, vaesemate ja rikkamate riikide vahel mille vahel äh, siis töötajad liiguvad. me äh, soovisime, et äh, see tekst muutuks paremaks ja sellepärast esitasin muudatusettepanekuid, mis sisaldavad suuremat ametiühingute kaasamist. suur tänu, palun proua Essaia pooleteiseks minutiks. arvoisa puhemees, hüva kom-. austatud härra juhataja, austatud härra vo-, volinik, riiklike tööturuasutuste vaheline koostöö ja võrgustumine on väga oluline, eriti praeguses olukorras tööturul. kuid ei tohi unustada seda, et äh, tööturuteenused äh, ja äh, töötute kaitse on erinevates liikmesriikides lahendatud eri moodi ja see on ka liikmesriikide pädevuses ja seega mina arvan, et ainus võimalus, kuidas me siin midagi saavutame, on just nimelt läbi vabatahtlikkuse aga kindlasti saavutame eh, suhteliselt suuri edusamme ka paremaid tavasid jagades, nii nagu härra volinik ütles, Euroopa noorsootagatise rakendumise osas tuleb tähelepanu pöörata tööturuteenuste sujuvusele ja paljudes liikmesriikides on siin veel eh, Äh, väga palju probleeme. Äh, on oluline, et noortel inimestel oleksid vastavad pädevused ja ma tahaksin eraldi tuua välja äh, puuetega inimesed ja osalise töövõimega inimeste olukorra majanduskriisi ajal Eh, väga paljuski just nimelt need elanikkonnagrupid eh, peaksid saama tuge tööturuteenustelt, teenist, teenustelt ja minu küsimus härra volinikule, volinikule on, et eh, kui palju on tähelepanu pööranud komisjon tööturuteenuste puhul puuetega inimeste ja osalise tööjõuga, töövõimega töö, inimeste kaasamisel? meil on öö, ju olukord selline, kus pool miljonit inimest, kes on öö, Äh, vaesuse piiril elamas, ütlesid, et neil on mõni puue, mis takistab neid äh, töötamast. suur tänu ja kolleeg Regner järgmiseks pooleteiseks minutiks. suur tänu, härra juhataja, kõigepealt äh, tahaksin kasutada võimalust, et tänada voliniku koostöö eest parlamendiga, mitte ainult praeguse teema juures, vaid ka paljude teiste teemade juures üle kahekümne kuue miljoni naise ja mehe on Euroopa Liidus töötud ja eelkõige see katastroof, mis toimub noorte seas, seda tuleb eriti rõhutada. viisteist protsenti on tööpuudus noorte seas. see on äh, täiesti katastroofiline olukord ja me ei tunnusta seda mitte alati. ja sellepärast peame, on küsimus selles, kuidas sellega võidelda, kuidas luua töökohti, kuidas anda inimestele tööd muidugi on olukord selline, et meil on vaja eelkõige suuri makromajanduslikke lahendusi, see, seda rõhutame ka meie sotsiaaldemokraatidena, vähem kasinusmeetmeid tagasi investeeringute juurde, noortegarantii, aga on oluline tegeleda ka pisemate ähm, lahendustega, parem koostöö äh, siis ähm, töö turuasutuste vahel on üks äh, selliseid äh, samme. selline parem koostöö võib võimaldada vähemalt mõnedel inimestel Euroopas leida uus töö ja selle võimaluse on igaüks ära teeninud. väga oluline on kaasata eelkõige eksperte, kes tunnevad seda teemat eriti hästi, niisiis äh, tööandjad, töövõtjad, ametiühingud, muidugi ka vabaühendused ja loomulikult peaks see kõik olema ka kõigile liikmesriikidele kohustuslik. tänu, proua Regner, palun proua Jatslovetska. <clears throat> austatud juhataja, kallid kolleegid, Euroopa Liidu algatus, mille eesmärgiks on muuta ametlikuks koostöö riiklike tööturuasutuste vahel, luues vastava võrgustiku, on väärt teie toetust see tooks kaasa sellise platvormi loomise, mille kaudu on võimalik jagada kogemusi ja häid tavasi. liikmesriikides on kasutusel väga erinevad mudelid ja süsteemid nende tööturuasutustes ja nad on kasutanud väga erinevaid töövahendeid, ka õigusraamistik on liikmesriikides erinev ja seetõttu ongi senini olnud võimatu ehitada üles Euroopa Liidu tööturgu aga samas me võiksime ju katke, katsetada neid erinevaid töövorme ja tänu sellisele võrgustikule on meil võimalus õppida ka teiste vigadest ning siis me võime valida välja need lahendused, mis on toiminud. ning selline koostööplatvorm oleks tõesti heaks lahenduseks, kuna puudub selline koostööplatvorm, mis hõlmaks kõigi teenuseid ja nüüd lõpuks äh, muutub äh, sellise koostööplatvormi loomine võimalikuks, mis aitab kaasa sellele, et meie liikmesriikide tööturud äh, muutuksid ühtsemaks. aitäh! suur tänu, proua Jaslovetska, härra Koferaati, üks minut. aitäh, juhataja. austatud volinik on äh, hästi teada, et äh, töökohad tekivad juurde siis, kui stimuleeritakse majanduskasvu ja selleks tuleb stimuleerida investeeringuid erasektorisse, äh, mis muudab ka meie piirkonnad konkurentsivõimelisemaks. aga kõik see, mis muudab meie tööturu harmoonilisemaks, mis aitab kõrvaldada tõkkeid, tööturule sisenemisel, eriti noorte jaoks, on kõik väga olulised ettevõtmised. ma tõesti usun, et koostöö tugevdamine riiklike tööturuasutuste vahel on kasulik ettevõtmine ning leian, et see peaks olema ka kohustuslik kõikide liikmesriikide tööturuasutuste jaoks kõik need, kes on sõna võtnud, on rääkinud sellest, mida tuleb kõik ära teha, aga kõik on ühel meelel, et valitud tee on õige. suur tänu, nüüd vaba mikrofon ja härra Crowley, palun. kolleeg Crowley, palun. Uh, aitäh, president kui me räägime tööhõivest ja lahendustest, siis tihtipeale unustatakse ära see, et tööhõivet ei loo mitte valitsused, vaid teised inimesed, kes loovad ettevõtteid ja annavad eh, võimaluse ettevõtetel kasvata, kasvada. ning paljud takistused ettevõtluse arengus tulenevad riikide tasandilt. me peame äh, inimestele õpetama vajalikke teadmisi, oskusi ja me peame tagama selle, et need oskused ja see haridus oleks tagatud hea kvaliteediga. et kui õpetada inimene kala püüdma, siis õpetad talle midagi väärtuslikku, mis aitab tal kogu elu elus püsida noorte tööhõive puhul me peame tõesti pöörama tähelepanu sellele, et noored õpiksid neid oskusi, mida on ka tööturul vaja ei piisa sellest, et me näitame ilusaid äh, statistilisi andmeid, vaid me peame tegelikkusega rinda pistma. suur tänu, kolleeg Crowley, vaba mikrofon on sellega lõppenud ja sõna on härra volinik Andoril aitäh, juhataja, austatud parlamendisaadikud, taaskord tahaksin tänada raportööri härra Dardenni tema panuse eest jõudmaks kokkuleppele. parlamendisaadikud ähm, arutasid täna seda ettepanekut ähm, kõige selle taustal, et tööpuudus on meil Euroopa Liidus äh, väga kõrge. siiski tänasel päeval ei seisa me mitte ainult silmitsi väga kõrge tööpuudusega, vaid olukord on selline, et, et Euroopa Liit on väga kirev, väga polariseerunud äh, tööhõive valdkonnas, kui läbida riike nagu Austria või Baierimaa, nagu ma tegin äh, pühapäeval, siis äh, jääb selge mulje, et need riigid teevad midagi õigesti, väga õigesti tööhõive valdkonnas ning riiklikud tööturuasutused on siin eh, osaliseks vastuseks probleemidele. paljudes riikides, eriti euroala äärealadel, on eh, tänasel päeval endiselt siiski suuri probleeme ja jutt ei käi mitte ainult riiklike tööturuasutuste eh, nõrkusest, vaid alati tuleb mängu ka see, et need probleemid on väga keerukad ei ole sellist äh, ühtset võluvitsa, mis meid kriisist välja aitaks, kindlasti me peame töötama selles suunas, et meil oleksid paremad makromajanduslikud tingimused ning me peame leidma lahendusi, mis suurendaksid investeeringuid, aga tuleb parandada ka tööturu toimimist ja seetõttu töö selles suunas, et riiklikud tööturuasutused töötaksid paremini, on samuti väga oluline. see uus riiklike tööturuasutuste võrgustik aitab parandada tööturuasutuste teenuste kvaliteeti ehm, vastastike tehnilise abi projektide kaudu. aga koostöö peab minema kaugemale. kaks aastat tagasi tööhõivepakett, mis pandi kokku vastuseks eh, majanduslangusele, Eh, tõi välja visiooni Euroopa Liidu tööturust ning eh, tõepoolest paljud inimesed täna Euroopas eh, leiavad, et tööpuudusele kiireks lahenduseks on ainus lahendus nende jaoks see, et nad lahkuvad oma koduriigist ehm, ning oodata on veelgi suurem, suuremat mobiilsust ning meil tuleb äh, aidata neid, kes tahavad ära kasutada vaba liikumise võimalused Euroopa Liidus. Äh, samas oleks vale öelda, et see ettepanek puudutab ainult tööjõu liikuvust. Äh, see aitab ellu rakendada selliseid olulisi algatusi nagu noorsoogarantii ning aitab parandada riiklike tööturuasutuste toimimist mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides ja seetõttu ongi see ettepanek niivõrd oluline ja väärib eh, selget toetust. aitäh! suur tänu, härra volinik Andor ja arutelu lõpuks veel kord eh, sõna härra eh, Dardenil, raportööril, palun! suur tänu härra juhataja kallid kolleegid on väga oluline jõustatult ja koordineeritult tööpuuduse vastu võidelda euroopas noorsootagatise rakendamise vajadus on ilmselge ja sellele viidatati ka arutelu jooksul ma tahaksin tänada kõiki kõnelejaid toetuse eest, mis nüüd puudutavad muudatusettepanekuid, mis on esitatud hääletusele, ärge toetage neid, sellepärast et ehm, kõik see, mis nendes on öeldud, on sees kompromissides ja nende vastuvõtmine seaks kokkuleppe küsimärgi alla, aga on väga oluline siiski, e, et need meetmed võetaks vastu veel meie mandaadi ajal, selleks et see võrgustik saaks kiiresti täies mahus hakata tööle. suur tänu! suur tänu, härra Tärden, sellega on see arutelu lõppenud. homme hääletame kell kaheksateist selle osas ja praegu siis peatan istungi kuni kella kaheksateist null null null, mil hääletame. Thank you. Thank you.